veapidamise eest. ja seda oleme me juba mitmel korral, kahel korral juba sel aastal rõhutanud, aitäh. aitäh, enne kui arutelu jätkub, tahaksin tervitada Mehhiko parlamendi välisasjade komisjoni delegatsiooni, kelle eesotsas on Gabriela Cuevas. delegatsioon külastab erinevaid Euroopa institutsioone ja täna on ähm, neil Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoniga kohtumine ja kolleegide nimel sooviksin äh, tänada delegatsiooni äh, meie külastamise eest, Mehhiko on väga oluline Euroopa Liidu partner ja tegemist on ka majanduslikult äh, väga kaaluka riigiga. suur tänu! suur tänu, nüüd aga läheme edasi ja nüüd proua Keller. taas me tegeleme järjekordset töötingimusta Bangladeshis ja loeme üles surnuid, kes on hukkunud tehastes, kes töötasid Euroopa jaoks. niisugused äh, õnnetused on kohutavad, kuid need juhtuvad ka kõikjal ja see näitab seda, et rahvusvahelises tööjaotuses on midagi väga viltu, äh, me muudkui räägime, aga me ei tegutse loomulik on Bangladeshi äh, valitsus Äh, kohustatud parandama töövõtjate töötingimusi, tõstma miinimumpalka, mitte ainult seda kehtestama, vaid seda ka maksma. Äh, ri-, valitsus peab äh, tagama inimeste liitumisvabaduse, inimes- ja tagama võimaluse pöörduda kohtu poole, kuid Euroopa ettevõtted peavad samuti tegutsema ja lõpuks ometi hakkama vastutust kandma senised praegu astutud sammud on äh, ju väga toredad ametiühingute ja töövõtjate ja ettevõtete vahel, aga sellest on liiga vähe ja neid ettevõtteid, kes sellega liitusid, selle algatusega, äh, neid on äh, samuti väga vähe. et kõikides ettevõtetes tuleb turvatingimustest kinni pidada, tuleb tagada ohutus on ka ettevõtted, kes lasevad kolmandatel kontrollida oma eh, tööstustarneahela seisu, järelikult on see võimalik. lisaks sellele on võimalik märgistada tehtud, valminud tooteid nii, et oleks võimalik aru saada, et niisugused või teised tooted on valminud sotsiaalse vastutustundega ettevõtetes me peame eh, tõepoolest astuma samme selleks, et lõpp, lõpp, et lõpuks ometi tagada eh, kestlik areng ja eh, ilma selleta ei suuda me sisse viia rangemat kontrolli Euroopa Liidu kaubandus- ja tööstuspoliitika üle. härra Lüüarik ähm,, kõik olid äh, šokeeritud äh, sellest äh, Daka õnnetuse ohvrite arvust. Nad kaotasid elu mitte õnnetuses, vaid suures majandussõja lahingus tekstiilitööstuses. Euroopas ju tekstiilitööstus hävitati selleks, et minna mujale ekspluateerima Bangladeshi töölisi, kes töötavad kümme, viisteist tundi päevas kolmekümne euro eest kuus. kaubanduspoliitika Euroopa Liidus siiski on praegu fookuses me öö, oleme sattunud öö, suurte ettevõtete öö, Äh, kasumi teenimise ohvriks. me äh, oleme keeranud selja sotsiaalsetele keskkonnanõuetele. nüüd me peaksime äh, ehitama üles vundamendi uuele koostööle, kus me võtame arvesse ohutusnõuete paranemist samuti võimalust Bangladeshi töölistele ametiühingutesse koonduda ning ennast kaitsta. aitäh! aitäh, kolleeg Köstinger, palun. aitäh, proua esimees, härra volinik, uudised, mis tulid Bangladeshist, olid tõepoolest kohutavad. see ei ole mitte ainult nende perekondade tragöödia, vaid kogu Bangladeshi tragöödia me teame, et reeglitest ei peetud kinni, e, asi ei olnud mitte selles, et reegleid polnud, vaid olemasolevaid reegleid ei täidetud pärast äh, selle, selle vahejuhtumit äh, otsustasid nelikümmend äh, Euroopa ettevõtet ühiselt koos valitsusväliste organisatsioonide ja ametiühingutega töötada selle nimel, et olukorda parandada, see on väga oluline samm, sellepärast et Euroopa Liit ei loo mitte ainult töökohti, vaid peab olema ka Euroopa väärtuste edasikandja maailma kui me räägime keskkonnastandardist ja heaolu loomisest, siis need on äh, asjad, mille poole on põhjust püüelda kogu maailmas kui me räägime kaubanduspartnerist ühelt poolt ja Euroopa Liidust teiselt poolt, siis äh, peaksime me vaatama, et meie kaubanduspartneritel oleksid kanda äh, tõsisema äh, vastutus. Bangladesh peaks seda vastutust kandma, kuid selleks peaks ta vastu võtma ka ja ratifitseerima need ILO töödokumendid, millega Bangladesh siiamaani ei ole liitunud selleks, et kõiki neid samme astuda, tuleb teha tõsist selgitustööd. peab ju ometi omama võimalus, et äh, kontrollida, kas ILO äh, standardeid täidetakse kui, või mitte. ja ma arvan, et äh, iseäranis tekstiilitööstus pakub äh, võimalust lõpptarbijal veenduda selles, kas tõepoolest neid standardeid täideti või mitte. ja säärane märgistus annaks äh, tarbijale äh, oluliselt paremat informatsiooni ja aitaks meil käita vastutustundlikult, aitäh! proua Köstinger, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust? sinise kaardi küsimus aktsepteerite või? jaa, palun. aitäh. proua Köstinger, tahaksin küsida, meil on praegu tõesti seda keeruline arutada, aega on vähe, aga tegemist oli tõesti suure tragöödiaga, hukkus üle tuhande inimesega, me oleme tõeliselt äh, sellest häiritud, aga, ja ka Euroopa Liidus juhtub ka alailma äh, mingisuguseid õnnetusi, mida väga kiiresti unustatakse mulle tundub, et tuleks siiski rakendada meetmeid, et midagi niisugust enam ei korduks ei Bangladeshis, Hiinas, Koreas või ükskõik kus kohas asi on e, töötingimustes, e, ohutuse puudumises. ma arvan, et me peaksime pöörama siiski näo hargmaiste tekstiiliettevõtete poole, võtama nad vastutusele, e, rakendama nende suhtes sanktsioone, räigeid sanktsioone kas te olete niisuguse sanktsiooni poolt? proua Köstinger, ma arvan, et et teiepoolne küsimus tegelikult on lihtsalt üks osa sellest, mida me praegu eh, täna siin juba tunni vältel arutame. loomulikult tuleb sanktsioone ja meetmeid parandada ja tõhustada, sest asi on ju selles, et eh, need õnnetused, mis on aset leidnud muuhulgas Bangladeshis, ei tulene mitte ainult sellest, et nagu oleks seadusandlik puudlu-, puudulik, vaid eeskätt sellest, et seda kehtivat eh, seadusandlust ei täideta. siin on juba mitmed kõnelejad eh, rääkinud sellest, et tegemist ei ole mitte ainult öö, eh, öö, odavate tekstiilitootjad, odavaid tekstiilitooteid tarnivate ettevõtetega, vaid tegemist on paljude suurettevõtetega, hargmaiste ettevõtetega tervikuna suur aitäh! kolleeg Moreira, palun. nüüd on mõned kuud möödunud sellest, kui see tragöödia Bangladeshi vabrikus aset leidis, on äh, juhtunud äh, veel äh, õnnetusi pärast seda, sest äh, ehitis, äh, kus äh, oli üks tekstiilivabrik, varises kokku ja kindlasti on sellistes tingimustes eksisteerivaid vabrikuid veelgi. me tervitame Bangladeshi valitsuse kokkulepet põhiliselt Euroopa ettevõtetega selleks, et ohutusnõudeid tõhustada, kuid see kõik peab ka sõnadest äh, tegudeks muutuma, äh, tagamaks selle, et kõik osapooled äh, ka tagavad nendest nõuetest kinnipidamise. Euroopa Liit ei saa lihtsalt jätkuvalt lubada kõige suuremaid kaubandussoodustusi, kui samal ajal süstemaatiliselt hoitakse kõrvale põhikohustustest vastavalt äh, siis nendele kaubandus, kaubanduslikele soodustustele. me näeme, et äh, sellised ettevõtted, kus kasutatakse äh, selliseid tööohutusstandardeid, nad ei tohiks edasi eksisteerida töötajate kulul. aitäh, proua Telli, üks minut. kallid kolleegid äh,, üle tuhande ühesaja surnu. Ähm, see äh, on, äh, meil oli vaja sellist tragöödiat, sellist katastroofi, selleks et Euroopa hakkaks huvi tundma ka teistele, teiste arvude vastu me näeme seda, kuidas äh, Euroopat igas-, erinevaid kaubamärke tarbides äh, ise osalevad selles protsessis. me kuuleme sellest, et äh, sõlmiti kokkulepe, mis peaks töötajate töötingimusi parandama, kui sellest ei piisa, me peame ka Euroopa seadusandlust muutma, me peame äh, allhangete teostajaid sundima kinni pidama töötingimustest. kolleegid on juba öelnud, et äh, ametiühingutesse koondumine peaks äh, olema äh, tagatud, kuid ärgem unustagem seda, et sotsiaalne vastutus ettevõtete puhul peaks arvestama ka keskkonnaalast vastutust, seda ei ole siin arutelus veel piisavalt rõhutatud meie seisukoht on selge, me ei tohiks äh, enam elusid äh, kaotada selleks, et selle pealt kasumit teenida. nüüd äh, kolleeg Maier, palun. aitäh. kapitalis Marx rääkis sellest, et kui saadakse piisavalt kasu, kasumit, siis kapital muutub sellest üha julgemaks ja sajaprotsendilise eh, kasumi eh, nimel on ta kõikidest inimväärikuse põhimõtetest valmis eh, taanduma. nii et tegemist on sama probleemiga ka siin, me räägime Euroopa kapitalist, korrumpeerunud, täiesti ebainimlikust süsteemist, maksuparadiisid, Äh, määrustest kõrvalehoidmine, see on põhi, põhiliseks probleemiks Euroopa Liidus, siin liberaalses Euroopa Liidus ei taha keegi selle teemaga tegeleda, sest kõik äh, elavad sellest kasumist, mis tuleb äh, kapitali ekspluateerimisest, siin kapital sulgeb silmad selleks, et kasumit teenida suur tänu, kolleeg Saifi, kaks minutit. suur tänu, proua juhataja, härra volinik, nagu ka kõik eh, teised kolleegid, ma tahaksin kõigepealt eh, avaldada kaastundet eh, Rana Plaza ohvrite omastele, aga ka Kambodžas paar päeva tagasi toimunud õnnetuses hukkunute omastele. ma juba ütlesin jaanuaris meie debati ajal seda, et need ettevõtted, olgu nad siis argmaised või mitte, peavad võtma enda kanda ka osa vastutusest loomulikult kahekümne neljanda aprilli ähm, õnnetuse tulemusena kirjutasid mõned ettevõtetest alla Eh, ohutusalase kokkuleppe, kuid sellest ei piisa, ei piisa sellepärast, et ähm, tuhanded inimesed äh, said hukka, liiga vähe sellepärast, et äh, see kokkulepe puudutab ainult kolmandiku Bangladeshi ettepanekutest ja vähe on sellest ka sellepärast, et see ei lahenda seda, et kontrolle koha peal pole ja sanktsioone samuti mitte, millised siis on võimalikud lahendused. ma arvan, et need ettevõtted, kes on võtnud äh, käia sotsiaalse vastutuse tee, peavad juriidilised kohustused endale võtma. ei, ei tohi sallida seda, et ettevõtted, kes räägivad headest tegevustest äh, sotsiaalse vastutuse ajalal, oska, ostavad allhangetena äh, sisse vahendeid nendest inimestest, kes neid äh, põhimõtteid ei jälgi. ainult moraalsest piirangust ei piisa me oleme seda ju näinud, me peame nii kiiresti kui võimalik panustama sellele, et ettevõtted oma sõnades teeksid teod. volinik ehk ühte, äh, te rääkisite eelmisel aastal, et äh, eelmisel nädalal, et, et peaks Bangladeshi osas peatama kõik peale relvade süsteemi ja üldistes äh, soodustuste süsteemi eelised. ma arvan, et see ei ole hea lahendus, sellepärast et see, need mahud, mida nendes toodetes kaubeldatakse Bangladeshiga, on väga väikesed mõelge sellele, kui oluline on tekstiili olukord, äh, tekstiilitööstus ka Pakistanis näiteks äh, ja, äh, ja Birmas, kus, kes tuleb ka uuesti soodustuste süsteemi sisse, kas te arvate, et on järjepidev, kui te häbimärgistate Bangladeshi olukorras, keda on tabanud looduskatastroof, poliitiline ebakindlus ja inimtragöödia. suur tänu, proua kolleegi, järgmisena saab sõna kolleeg Reegner aitäh! tekstiilivabriku varing äh, Takans oli lihtsalt üks selles õnnetuste jadas, mis tekkisid seetõttu, et äh, ei peetud kinni ehitusohutusest, ehituse järelevalvest. Äh, me puutume niisuguste õnnetustega pidevalt kokku ja me alles hiljuti arutasime umbes analoogset õnnetust ja samas äh, on tegemist sellega, et tekstiilitööstuse äh, tarneahela ettevõtted äh, lõikavad kasu sellest, et tuhandeid töötajaid ja õmblejaid ekspluateeritakse. meil on tõepoolest tarvis saavutada seda, et ähm, hargmaised eh, eh, kontsernid ei eh, peit, poeks peitu vastutuse eest, meil on vaja sõltumatuid kontrolle, meil on vaja nõuda ka seda, et kõik need ettevõtetes viiakse läbi vajalikud ehitustööd, aga eeskätt vajame me vabu ametiühinguid, liitumisvabadust, liitumisvabaduse õiguse rakendamist praktikas. tahaksin meenutada seda öö, öö, dokumenti, mida see kõrge koda on siin majas juba arendanud, siin kõrges kohas on arutanud. me peaksime selle dokumendi juurde tagasi tulla, teie, härra volinik, valisite avaldust tehes eh, selget eh, sõna, eh, selge väljenduslaadi ja ma arvan, et me peaksime komisjoni, et komisjon peaks eeskätt tegelema Äh, argmaiste ettevõtetega. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Ferreira. suur tänu, härra juhataja, härra volanik, Bangla-, volinik Bangladeshi tragöödia toob esile probleemi, millega me oleme paljud kursis olnud juba varem. ebainimlikud töötingimused, äh, äärmuslik vaesus äh,, kuigi tarneahel tarnib peaasjalikult Euroopat. nüüd on üle tuhande inimese toodud ülemaailmse kapitalismi altarile see riik äh, on äh, maailma suuruselt äh, teine tekstiilitootja, üheksakümmend protsenti tema toodetest jõuab Euroopasse, Ühendriikidesse ja Kanadasse. Need, selle kaubategevuse aluseks on ebainimlike tingimustega tehased, kus makstakse naeru, naeruväärset palka ja kus töötingimused on kohutavad. ainult Bangladeshis endas on tuhandeid ja tuhandeid tekstiiliettevõtteid ja tehaseid milliseid samme kavatsevad astuda eurooplased nende ettevõtete vastu, kes lõikavad kasu sellistest süsteemidest, millised mehhanismid luuakse selleks, et taolise algupäraga toodetest lahti saada, suur tänu, Toomas Mann! aitäh! tekstiilivabriku varingu laastavad tagajärjed, mis tõi kaasa enam kui tuhat hukkunut ja enam kui kaks tuhat viissada vigastatud toovad meid taas selle teema juurde, jah, esimesed meetmed on mm, rakendatud, möödunud nädalal kirjutati alla neljakümne rahvusvahelise tekstiili- ja müüaametiühingu ja valitsusvälise organisatsiooni vahel ka ehitusohutuslepe, kuid eh, on endiselt neid, kes teevad näo, nagu see kõik neid ei puudutaks. Neid eh, inimesed eh, tuleb eh, nimepidi nimetada, nad tuleb vastutusele võtta selleks, et tagada nendele tuhandetele, kes töötavad Bangladeshi tekstiiliettevõtetes tööohutus ja normaalsed töötingimused Lõuna-Aasias on va-, samuti tarvis vastu võtta miinimumstandardid, mis sätestavad kindlad reeglid Eh, tuleohutuse, eh, ventilatsiooni, eh, ehitusjärelevalve, tööinspektsioonide osas. kõik suurettevõtted peavad täitma reegleid, ehitus, suurobjekte saab, tohiks ehitada alles pärast seda, kui nende projektid vastavad tõepoolest nõuetele tingimata tuleb täita kõiki neid rahvusvahelise tööorganisatsiooni dokumente, mida on allkirjastatud või mis veel tuleb ratifitseerida. tuleb jälgida et kõiki neid äh, täidetaks. loomulikult me peame endale äh, selgelt ütlema, et kõiki neid äh, reegleid täites, sellel kõigel on oma hind, nagu on hind ka sealsel tööjõul ja sellel me peaksime endale teadvustama, kui meie kui tarbijatena seal toodetud tooteid ostame suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg eh, David. suur tänu, härra juhataja, härra volinik, edastage minu sõnavõtt härra De Hühtile selles osas, et ta on eh, reageerinud väga hästi. ma toetan eh, käitumiskoodeksi loomist ja need ettevõtted, kes sellega oli liitunud, tuleb välja tuua ja neid tuleb häbistada. selle, nende tragöödiate sõnum on see, et mitte järgmaised ettevõtted ei eh, saa loobuda oma kohustustest, kolides eh, ümber teistesse riikidesse ja öeldes, et nemad ei vastuta tarneahela eest, isegi kui nad eh, seaduse eest saavad varjuda, ei saa nad varjuda rahva seisukohtade eest ja rah-, rahva surve eest ma arvan, et töötingimused peaksid olema ka eh, kaubanduslepingute osa. GSP süsteemidest kasusaajad riigid peavad eh, põhilisi tööstandardeid järgima ja ma toetan eh, komisjoni äh, ettepanekut GSP nõuetele vastavust Bangladeshi puhul uurida. ma tahaksin selgelt öelda, ma ei taha kindlasti karistada Bangladeshi, vaid hoopis julgustada selleks, et nad töötingimusi parandaksid, et töö ja tervishoiu ohutusstandardid oleksid kõrgel ja et töötajate õigused oleks kaitstud. me ei taha karistada Bangladeshi, vaid julgustada neid asuma paremale teele. suur tänu, eh, suur tänu, härra Martin ja nüüd saab sõna härra Tussas suur tänu, äh, härra juhataja, kaheksakorruselise tehasehoone kokkuvarisemine, kus äh, oli mitu tekstiiliettevõtet, äh, tõi endaga kaasa üle tuhande tööinimese huku. tegemist on järjekordse näitega sellest, kuidas kapitalism kuritarvitab töölisklassi Ehm, väga paljud nendest ettevõtetest suunavad oma tooted Ameerikasse, Kanadasse, Euroopasse ja neid nimetatakse tööõnnetusteks meil selliseid asju. Ehm, paindlikud töötingimused, tööohutuse ehm, vähenemine, kuueteisttunnised tööpäevad, kõrghetkedel väga keerulised, väga rasked tööolukorrad tähendavad seda, et monopolid saavad järjest rohkem ja rohkem riisuda koort nende inimeste selja alt. nüüd seljas. Ehm, vastavalt ehm, ILO definitsioonide ehm, hinnangutele ka-, kaotab iga kolme ja poole minuti tagant üks inimene maailmas oma töö tööõnnetuse tõttu Euroopa Parlamendi eh, resolutsioonid nõuavad, et ettevõtted täidaksid eh, sotsiaalse vastutuse nõuded, eh, aga see ei ole mitte millegi viinud, see on viinud ainult barbarluseni ja tööklassi, töölisklassi orjamiseni. ja nende perekondade laastamisele töötajad äh, saavad äh, ainult niimoodi kapitalistliku süsteemi äh, kukutada, kui nad astuvad sellele vastu. organiseeritud vastupanu sellele viib inimeste võiduni ja ettevõtete vaarisemini. suur tänu. Ehm, meil on kõneaega natukene probleemi, andsin teile lisaaega, kuid õiglus tuleb tagada kõnelejate vahel. härra Kelly, suur tänu, härra juhataja déanaí agus freisin eh, comhrónna gur an bhfuil muintir na breataine as ucht a tharla ar stradanna chathair londain inné. maidir le bangladesh um, bangladeshis uh, eh, juhtunu jaoks ei ole mitte mingisugust vajadust. päev varem öeldi juba, et see tehase hoone ei ole turvaline, aga sellegipoolest survestasid äh, tehase omanikud inimesi tööle tagasi minema. tulemus on äh, kohutav, üle tuhande inimese on hukkunud ja sellist asja ei tohiks sallida. Äh, ja Bangladeshi sündmused jahmatavad mind. paavst ütles et tema jaoks oli kõige jahmatavam see, et need töötajad said palka kolmkümmend kaheksa eurot kuus. ta nimetas seda orjatööks ja tal on õigus. ja ta rääkis sellest, et kasum on tõstetud inimestest ettepoole ja ka selles oli tal õigus, nii et meil lasub kohustus seda kuidagi muuta. ja ma arvan, et volinikul on nõus ja kasutan Elizabeth Köstingeri sõnu, kes ütles, et me peame olema suursaadikud Euroopa standarditeks me peame koostööd tegema Bangladeshi ametivõimudega selleks, et tagada see, et kõige kõrgemad standardid valitseksid ja seal, kus äh, hooned äh, kuulutatakse mitteturvaliseks, äh, et sinna, et siis hoonete omanikud ei sunni inimesi sinna tagasi minema. me ei peaks ootama järgmisi õnnetusi selleks, et midagi ära teha ja lõpetuseks, suured rahvusvahelised ettevõtted eh, ja jaemüüjad, me peame survestama neid käitumiskoodeksiga liituma ja kui ei, siis me peaksime paluma rahval nende tooteid mitte osta. suur tänu. aitäh, proua Padija ja Kutšet järgmisena aitäh, president, volinik, ka mina tahaksin avaldada kaastunnet ohvrite perekondadele, tegemist oli tõesti kohutava õnnetusega, mis Bangladeshi rõivatööstuses aset leidis kohutavad töötingimused äh, ei, neid ei tohi taluda. Äh, Bangladesh peab rakendama rahvusvahelisi reegleid ja ohutusnõudeid ning me peame hukka mõistma selle karistamatuse, mis äh, valitseb äh, tehase, vabriku, rõivavabrikute omanikke ei karistata. Euroopa Liit äh, on tekstiilitoodete peamine turg ning peamise turuna me peame hoolitsema selle eest, et sellised õnnetused ei korduks. me peame kasutusele võtma kõik mehhanismid, mis meil on eriti äh, näiteks äh, kõik need meetmed, mis puudutavad äh, toodete vaba juurdepääsu meie turule, me peame hoolitsema selle eest, et Bangladesh arvestab töötajate õiguste ja töötingimustega. on olemas terve rida Bangladeshi ettevõtteid, kes on juba andnud oma allkirja hoonete turvalisuse kokkuleppele ja see on väga hea, aga Bangladeshi valitsus peab samuti vastu võtma seadusi, mis olukorda parandavad me peame juhtima tähelepanu nendele ettevõtetele, kes ei ole selle kokkuleppega liitunud. meie kaitseme inimõigusi, aga me peame äh, kaits-, kaitsema ka teisi kriteeriumeid, me peame edendama äh, teadlikku, vastutustundlikku kauplemist, äh, toodete selget märgistamist, me peame teadma, millised tooted tulevad tehastest, mis täidavad kõiki tingimusi mõne, selles suunas on läinud juba praegused komisjoni ettepanekud ja ma loodan, et neid rakendatakse ka ellu härra Koferaati järgmisena. aitäh, president. see, mis Rana Plazas juhtus, on tragöödia, mida oli kerge ette näha. ning Äh, enamik rikastest riikidest teadis täpselt, millised olu, millised tingimused Bangladeshis äh, valitsevad, millistes tingimustes nende turul müüdavaid tooteid valmistatakse, aga nad lihtsalt ei hoolinud äh, Bangladeshi inimeste õigustest. õigused töökohal on põhiõigused ning meil on, meie õlul lasub tõsine kohustus, mistõttu me peame tegutsema kiiresti. me ei saa enam jätkata sellega, et lepime väljakujunenud olukorraga töötingimused, mis Bangladeshis valitsevad, nende kohta me peame panema eh, sisse klausli lepingutesse, mis, mida me sõlmime nende riikidega, me peame nõudma, et nendes riikides oleksid korralikud töötingimused ning me peame kehtestama sanktsioonid ka Euroopa Liidu ettevõtetele, mis meie suunistest kinni ei pea me ei ole mingi eraldi maailma osa, meie oleme nende toodete peamine tarbija ning seetõttu on meil moraalne kohustus äh, Äh, asjaga tegeleda, aitäh! ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni. üheksa inimest on sõna soovinud. aega on meil piisavalt, niisiis kõik üheksa soovijat saavad ka sõna ja alustame proua Prendergastist. aitäh, äh, volinik, kolleegid Bangladeshi suurima kaubanduspartnerina ei saa Euroopa Liit lihtsalt äh, pealt vaadata, kuidas töötingimusi Bangladeshis rikutakse. rahvusvaheline Tööorganisatsioon on äh, juhtinud tähelepanu äh, tööõnnetuste suurele arvule ja töö kutsehaigustele selles riigis see hoone, kus õnnetus juhtus, oli juba kuulutatud varisemisohtlikkus ja ma tahaksin öelda ka seda, et Bangladeshil Äh, on soodustuste süsteem ning äh, ma täiesti olen nõus, et äh, me peame soosima selliste riikide majanduslikku arengut, aga samas peavad need riigid hoolitsema ka selle eest, et tööliste ohutus ja korralikud töötingimused on tagatud kuna tarbijatel endal ei ole võimalik kontrollida, millistes tingimustes nende rõivad on toodetud, siis komisjon peab selle eest hoolt kandma Äh, komisjon peab hoolt, hoolt kandma selle eest, et Bangladesh peab kinni Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhimõtetest ja sotsiaalpoliitika põhimõtetest, aitäh! ja nüüd äh, proua Paria. aitäh! Bangladeshi tehasevaring, kus rohkem kui tuhat inimest said surma, on tõepoolest kohutav tragöödia ja on häbiväärne, millised töötingimused seal valitsevad ja millises olukorras on äh, hooned. meie oleme tekstiilitoodete suurim äh, importija ning äh, meid peaks huvitama, mis seal toimub. komisjon peab hoolitsema selle eest, et ametiühingute õigused on tagatud, et äh, hargmaised ettevõtjad käituvad vastutustundlikult. Äh, volinik siin ütles juba, et kakskümmend üks ettevõtet on äh, selle lepinguga liitunud, aga me peame avaldama survet ka neile, kes seda veel ei ole teinud, kes ei pea kinni Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni reeglitest töötingimuste vallas me peame tulevasi õnnetusi vältima. aitäh, proua Miranda järgmisena. aitäh, president. see kohutav tragöödia on väga selge näide hooletusest. see on näide äh, karistamatusest, mis äh, valitseb. paljud inimesed said surma, äh, paljud inimesed jäid ilma elatusallikata Bangladesh on äh, maailma suuruselt teine tekstiilitoodete eksportija ning äh, Euroopa ettevõtted, mis tegutsevad Bangladeshis, äh, peavad hoolitsema selle eest, et seal peetakse kinni kõigist töötingimuste alastest ja tööohutuse alastest reeglitest. Bangladeshil Bangladesh on üks äh, suurimaid ekspordijaid seetõttu, just nimelt seetõttu, et äh, äh, seal on palgad väga väikesed ja töötingimused on väga kehvad. meie oleme samuti vastutajad, sest meie tarbime nende tooteid. me ei saa lihtsalt äh, Äh, kõnelda kaubanduskokkulepetest, härra volinik. Teile need väga meeldivad, aga me räägime siin ju inimeludest ja seda ei saa unustada. meil on vaja kaubanduslepingutes siduvaid klausleid ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta. aitäh, proua Jaakonsaari! Äh, suur tänu! tahaksin tänada komisjoni jõulise seisukohavõtu eest, ma usun, et äh, see kannab ka vilja ja sellel on oma mõju. oluline on ka see, et me toetame sellist ametiühingu liikumist maailmas, äh, millel äh, on õigus kaitsta töötajate õigusi, see on äärmiselt oluline. oluline on ka avalikustamine selles arutelus on see ka esile tulnud, ainult sellisel, kui ainult avalikkus on tagatud, siis on meil võimalik kontrolli teostada, kui juhtuvad mingisugused õnnetused, siis sellele pööratakse väga palju tähelepanu, märkimisväärselt rohkem kui sellele, kui, kui, kui tegemist on kaevandusõnnetusega, siis saab see märkimisväärselt rohkem tähelepanu kui siis, kui kannatavad äh, kuskil õmblusvabrikus äh, sada naisterahvast. nii et äh, meie tarbijatena peaksime samuti sellise, sellist teadlikustamist soodustama sellistes kohutavates töökohtades, kus tuleb higi ja vaeva näha, proua Lunatšek. suur tänu, lugupeetud juhataja lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. ma pean tunnistama, et mul on äärmiselt äh, kahju, et härra De Huhti siin enam ei ole. Äh, see valmistab mulle pettumust. ta sai meie heakskiidu, Roheliste fraktsiooni heakskiidu siis, äh, kui ta soovis kasutada üldiste tariifsete soodustuste süsteemi ja, ja ma arvan, et oleks pidanud kuulama ka praeguse arutelu lõpuni ning võtma meie seisukohti arvesse ja reageerima neile üks asjaolu, mida tahaksin siin esile tõsta, on see, et Euroopa Liidu saatkonnad Bangladeshis ja teistes sarnastes riikides peaksid äh, ka tegutsema asuma ja, ja hoidma silma peal äh, kaebustel, mida on Euroopa ettevõtete poolt esitatud, kas sajad inimesed peavad tõesti kannatama selleks, et me midagi ette võtaksime? loomulikult me tahame kõik kaasaegseid äh, ja ilusaid riideid, aga pöörame tähelepanu, peame pöörama siis samas tähelepanu ka sellele, et et väga paljud ettevõtted, Walmart ja teised, töötavad ja toodavad oma riideid just selles piirkonnas, me peaksime neile rõhutama, et need rõivad peaksid olema toodetud äh, turvalistes tingimustes, äh, tuleohutus peab olema tagatud äh, ja ametiühingutel peab olema õigused töötajaid kaitsta. me peame andma endast parima selleks, et inimesed, kes sellistes tehastes töötavad, äh, saaksid seda teha ohutult. ja suur tänu, lugupeetud juhataja kus äh, räägitakse, et seal, kus äh, tööjõud on odav, on ka elu odav ja paraku see on saanud saatuslikuks äh, sadadele inimestele, sada viiskümmend inimest, sada viiskümmend töötajat on pidanud sellistes vabrikutes viimasel ajal eluga hüvasti jätma ja see näitab, et me peame kiiresti tegutsema ja Primark, Walmart, Gap, Metro ja teised ettevõtted, kes on saanud, lõiganud suurt kasu odavast tööjõust, peavad selle kahju hüvitama ja tööjõud maksab nende toodangu lõppturust ainult viis protsenti. kuid me peame tegema ka midagi enamat. selleks, et tagada õiglased töötingimused, on oluline toetada ametiühingute liikumist. praegu on avalikkus Äh, tõstnud kisa ja nüüd siis äh, valavad suurettevõtted krokodillipisaraid, äh, kuid siiamaani on tegutsetud silmakirjalikult ja ettevõtted pole samas liitunud vabatahtlike ettevõtte sotsiaalse vastutuse süsteemidega. ja kui tahetakse nii suurt kasu, kasu lõigata, siis tuleb ähm, kui me tahame äh, midagi ära teha, siis me peame demokraatlikku kontrolli rakendama ning äh, tagama ka õiglased töötingimused kõigile töötajatele. suur tänu, lugupeetud juhataja. pärast seda hiljutist katastroofi tuleb Bangladeshis võtta mitmeid meetmeid ja ametiühingu või õigused vajavad parandamist turvameetmed pole olnud piisavad, töötingimused on olnud viletsad, kuid äh, see problemaatika ei iseloomusta sugugi mitte ainult Bangladeshi ja sugugi mitte ainult äh, tekstiilitööstust. mõtleme siin näiteks Kambodža juhtumile. kolmkümmend seitse rahvusvahelist äh, ettevõtet on kirjutanud alla kokkuleppele, nõudes ohutustingimuste tagamist Bangladeshis ja see võib olla murdepunktiks, kui seda on võimalik tõesti õiguslikult vettpidavalt ellu viia, kui kontrollid toimivad, äh, siis võib see olla edukas, aga see on edukas ainult siis, kui Ameerika Ühendriigid ja äh, Euroopa Liit ühiselt osalevad selles protsessis, mitte ainult hargmainsed ettevõtted äh, ei äh, peaks äh, siin eraldi tegutsema suur tänu, lugupeetud juhataja kõigepealt ma tahaksin avaldada austust äh, Bangladeshi õnnetuse ohvritele ja ma arvan, et äh, see on suurepärane illustratsioon sellele, kui kaugele võivad asjad minna, enne kui me midagi ette võtame selliste häbiväärsete töötingimuste vastu. palk äh, on minimaalne, töötingimused häbiväärsed ja ma arvan, et me peaksime kolmandate riikide kodanike äh, suhtes rakendama samu äh, rahvusvahelisi standardeid, nagu me tahaksime, et meie suhtes rakendatakse. ettevõtte sotsiaalne vastutus vajab tugevdamist lihtsalt head tavade ja käitumisko-, vabatahtlike käitumiskoodeksite levitamine, sellest ei piisa, meil on äh, vaja siduvaid nõudeid äh, ja neid tuleb jõustada, selline kohutav olukord peab lõppema, inimväärikus tuleb taas jalule saada. puhemees. proua Jäädemägi. lugupeetud juhataja üle tuhande inimese on äh, Bangladeshis hukkunud, see on tragöödia ja kõige suurem vastutaja on äh, Bangladeshi ametivõimud äh, ja Euroopan unioni tarkastaa tarkasti ne tuot- Euroopa Liit äh, kontrollib neid tooteid, mida tuuakse väljaspoolt ja kontrollib, et need tooted ei oleks kahjulikud Euroopa Liidu kodanikele aga samal ajal ei teostata kontrolli selle üle, kuidas Euroopa ettevõtted arengumaades tegutsevad või mida teevad arengumaades nende alltöövõtjad. Euroopa Liit peab midagi ette võtma äh, ja mitte ainult pöörama tähelepanu tooteohutusele, vaid pöörama tähelepanu äh, ka töötajate töötingimustele ja tagama väärikad töötingimused, kui tegemist on Euroopa ettevõtetega või Euroopa ettevõtete allhanke firmadega. suur tänu. härra Rodriguez. suur tänu, lugupeetud juhataja Bangladeshis juhtuv ei ole õnnetus, see on globaliseerimise tooteprotsesside arengu tulemus, inimõigused, töötajate sotsiaalsed õigused on selles protsessis kannatanud. Euroopa institutsioonid on piisavalt tugevad selleks, et tõstatada so-, ettevõtte sotsiaalse vastutuse küsimus ja me peame seda tegema, me peame uurima välja, kes äh, peab eeskirjadest kinni, kes seda ei tee ja häbiväärne käitumine tuleks äh, avalikustada. Äh, meil ei piisa lihtsalt mingisugustest resolutsiooni ettepanekutest, me peame ka tegutsema. kui me tahame, et Euroopa Liit tõesti võitleks kodanike väärika elu eest, siis tuleb tegutseda. In Zukunft suur tänu, tulevikus vahest räägite natukene aeglasemalt. sest muidu on tõlkidel keeruline. ja nüüd lõpetuseks kuulame ära ka volinik Oettingeri. härra president, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. me kõik oleme ühel meelel selles, et juhtunu oli tragöödia. minu kolleeg härra De Hucht analüüsis olukorda. ja tegi ka oma meetmete alased ettepanekud komisjonile. ta pidi täna Brüsselisse kiiresti naasma ja seetõttu ta palus mind teda asendada ja ma edastan teile ka te, te, temale ka teie ettepanekud, samas tuleb tunnistada, et teiepoolsed ettepanekud on vägagi kooskõlas meie enda omadega, mingisugust vastuolu härra De Huhti ja teie ettepanekute vahel ei ole. ja komisjon kavatseb selle põhjal ka edasi tegutseda Bangladeshi äh, ametivõimude ja valitsusega on meil tihedad kontaktid. ma arvan, et peamine prioriteet on koostöö sealsete kohalike omavalitsustega, siis tuleb koostööd teha ka äh, suurte äh, hulgimüüjatega, kes vastutavad ning samuti tööstusesindajatega, samuti tööliste esindajatega me räägime siin mõistetavatest miinimumstandarditest äh, töökohal kaitse tulekahjude vastu ja muud sarnased meetmed tagamaks nende ehitiste turvalisus. selliseid reegleid peaks täitma üle maailma. me jätkame ka koostööd ILO-ga ning olge kindlad, komisjon nõuab alati inimväärikuse austamist üle maailma, mitte ainult Euroopas. me kavatseme meetmeid tarvitusele võtta ning minu kolleeg De Hucht, kui mina tagasi jõuan, kavatseb minugagi rääkida nendest meetmetest, misläbi me saame nende ehitiste turvalisust parandada. seega suur tänu teie väga konstruktiivse panuse eest, sellest oli palju meie töös kasu. aitäh, härra volinik Oettinger, selle kokkuvõtva sõnavõtu eest. resolutsiooni ettepanekuid on esitatud kuus, arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub täna kell kaksteist kas teil on äh, protseduuriline küsimus, kolleeg? Äh, jah, aitäh, tahaksin volinik Oettingerilt küsida, kas ta minu sõnavõttu tähelepanelikult kuulas? ma äh, härra kolleeg, arutelu on lõppenud, ütleb president. me hääletame Eh, seda juba täna ja seega me ei saa enam küsimustele vastata, me ei saa enam arutelu pidada. me peame